huve ja annavad oma panuse seadusloomesse. samuti on vaja hea seista selle eest, et äriühingud, tööandjad ka sots-, majandus- ja sotsiaalkomitees eh, oma sõna ütleksid meie tegevuspoliitikatele. Nemad ju ka, need organid eh, garanteerivad selle, et meie õigusakte ellu viiakse, nad teostavad omapoolset kontrolli tähtis on neid jätkuvalt toetada ka välisteenistust, sest nemad on need, kes eh, tagavad, et Euroopa Liidu tegevus eh, on sidus, samuti rahu edendamine maailmas, kliimavastaste muutuste vastu võitlemine. ja Euroopa Parlament, me esindame siit viitsadat miljonit Euroopa kodanikku ja see on tohutu vastutus, mis meie õlul lasub meil on õigusloomelised ja eelarvelised pädevused, aga kõige tähtsam on see, et me analüüsime seda, kuidas eh, eelarvet eh, rakendatakse Euroopa Liidu institutsioon, institutsioonide poolt. ja kõik see ei oleks eh, võimalik, kui rahalisi vähendeid kärpida ja samas suuremad nõudmised meile panna. ei saa tegevuseelarvet vähendada ja sellepärast eelseisvatel läbirääkimistel nõukoguga on vaja tagada, et kärpeid ei sünniks. ma loodan, et komisjon ja nõukogu talitavad targasti ja ärgem jätkem seda viimasele hetkele ka. jah, me teame, et proua eh, Hoolmeier nüüd on saabunud ja saab sõna jah, ma tänan. Soome eesistujaga me just kohtusime ja paraku seetõttu ma hilinesin, sest ma ei saanud sealt sellelt kohtumiselt lahkuda, ma vabandan. ja nüüd ma tulen eelarve juurde, aasta kaks tuhat kakskümmend eelarv, siin on meil selged raskuspunktid parlamendiga. me tahame kõigepealt kliimat selgelt ja ründavalt toetada ja selleks näeme ette meetmed ja teadusuuringud, kaasaegsed eh, investeeringud uutesse tehnoloogiatesse. tähtis on, me toimaksime toime kliimaprobleemidega, millega me veel ei ole toime tulnud, samuti me tahame töökohti juurde luua ja me tahame, et meie majandus jääks konkurentsivõimeliseks. ja ehm, nii. teiseks me tahame, et noored jah, saaksid kindlustunde, mida nad vajavad ja seda kogu Euroopa mandril, kõikjal Euroopa Liidus. ja on vaja toetada neid, kes elavad riikides kus, kus nelikümmend, viiskümmend protsenti noortest on töötud. meil on vaja signaale anda, et me tahame tugevdada noorte tööhõive algatust eh, jätkuvalt ja me tahame ka selged eesmärgid sõnastada selles me tahame ka Erasmus plussi õpilaste vahetust ja kuni kaheksateist aastatele eh, ka eh, reisipiletid eh, tasuta jagada, et nad saaksid paremini reisida, suhelda. nüüd väikesed ettevõtted ja digitaliseerimine ja toetus raskete haiguste ja vähi uuringutesse siin me tahame vahendeid suurendada, mis tähendab need suured teemad, mida me nüüd sõnastame, eh, need on kaalukad teemad, samas me ei tohi unustada mm, ka muid teemasid. Eh, jälle on meil julgeolek meie tähelepanu keskmes. julgeolek on see, mida me kogesime, kuivõrd vajalik on sellega rohkem tegeleda ja see ei tähenda äh, seda, et tegeleb sellega see, kes seda suudab. ei, julgeolek on midagi, kus liikmesriigid peavad oma jõud ühendama, tuleb koordineerida, eriti piiriülest kuritegevust üheskoos ohjata piirikontrolli tugevdada siin ja väga tähtis on, et EPPO eh, ka saaks korralikult ressurssidega varustatud. Euroopa prokuratuur on midagi, mis meie arvates vajab olulist tugevdamist, sest tõesti, kui me tahame, et EPPO eh, oleks eh, tegus ka käibemaksu vast-, pettuste vastases võitluses, siis on vaja ka, et ressursid oleks EPPO-le eraldatud ja et viiskümmend, kui on sada miljardit käibemaksupettus, sellele tuleb lõpp teha. ja meil on eh, vaja ka ettevaatlikud olla. Eh, te olete meid ettevaatlikkus üles kutsunud, kakssada eh, kus oli ettevaatus siis nõukogus, kui nemad teostasid kärpeid pooleteise Eh, miljardi ulatuses meil on niivõrd palju vaja teha ka väljaspool Euroopa Liitu, näiteks arenguabi vallas, meil on vaja inimestele väljavaated anda, perspektiivid anda, meil on vaja humanitaarabi anda seal, kus see on vajalik. kui me vaatame, mis praegu toimub Põhja-Süürias, siis me näeme, et on väga tähtis, et me stabiliseeriksime ja toetaksime seal toimuvaid protsesse, nii et arenguabi ei tähenda ainult hum-, Eh, humanitaaraspekte, vaid ka kliimaaspekte, keskkonnaaspekte ja tähtis on ka, et inimesed saaksid omaenda kodukandis eh, väljavaated, et seal ära elada ja see tähendab seda, et ka sellest vaatevinklist peame kliimale ja keskkonnakaitsele lähendama. ja kallis nõukogu, ma soovin teile, et te lõpuks ometi hakkaksite meiega suhtlema, lugupeetud eesistuja, ma Soome, ei piisa sellest, et meiega kohvil käia. Ehm, samas sisuliselt jäävad asjad läbi rääkimata ja mina ja minu kaasraportöör Kadri Asapal palume, palun rääkige meiega, seni me ei ole seda kogenud. Ehm, sest alles viimasel hetkel, vastasel korral sünnib meil lepitus. aga tähtis on, et me ikkagi põhjalikult tegeleksime nende teemadega, sest seda ootavad meilt kodus meie kodanikud. suur tänu ja nüüd saab sõna nõukogu. härra minister, palun, härra Titlikainen. ma tänan lugupeetud saadikud, volinik Ottinger, daamid ja härrad. mul on au eh, siin pöörduda täna Euroopa Parlamendi poole teie diskussioonis, kus te arutate aasta kaks tuhat kakskümmend üldeelarvet. meil oli juba võimalus vahendada mõtteid sel tähtsal teemal kaheksateistkümnendal septembril, kui ma tutvustasin nõukogu seisukohti eh, üldeelarve projekti osas. ja siis ma ütlesin, et me tahame lisada väärtust ja tõesti käegakatsutavaid tulemusi saavutada kodanikel, aga samas meil on vaja ka prioritiseerida need valdkonnad, kus me tahame rohkem kulutusi teha, et saavutada oma ühised eesmärgid. jah, mul on hea meel öelda, et Euroopa Parlament ja nõukogu jagavad äh, samu prioriteete järgmise aasta eelarve osas ja nende prioriteetide keskmes on majanduskasv, tööhõive ja innovatsioon vajadust ka toime tulla kliimaalaste väljakutsetega, rändega ja julgeolekuga ja aidata noori tuleviku huvides. aga erimeelsused on selles, et milline oleks äh, õigel tasemel rahastamine nende prioriteetide katteks. jah, meil on vaja tasakaalus prioriteete kodanikud eh, hindavad seda, et avalikke hüvesid rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest, aga samas me ei tohi unustada seda, et needsamad kodanikud on ka maksumaksjad. Eh, ja kes tahavad, et eelarvepädev asutus oleks väga ettevaatlik, kui ta teeb kulutusi ja ma tean, et kui Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud integreerida järgmise aasta eelarvesse, siis eh, er kasvab üheksa koma üheksa protsenti panustamine võrreldes aastaga kaks tuhat üheksateist. ja nõukogu alati tahab jääda äh, range eelarvedistsipliini raamedesse ja mõistlikkuse piiridesse. me elame ju rasketel aegadel ja me näeme, eh, kui suured on kliimaalased väljakutsed, kuidas on kahjustunud eh, kaubandusmudelid, majanduslik ebakindlus, rahvusvaheline pinge, ökoloogilised muutused ja sellepärast me tahame, et kaks tuhat kakskümmend eelarve oleks realistlik ja et oleks ka piisavad varud selleks, et katta ettenägematud kulutused eh, ja nõukogu seisukoht on, et eelarve aastaks kaks tuhat kakskümmend kasv üks miljard võrreldes aastaga kaks tuhat üheksateist on piisav. aga nüüd mõned eh, kommentaarid nendele eh, muudatusettepanekutele, mille üle te hakkate homme hääletama. mitmetes rubriikides Euroopa Parlament on oluliselt summasid suurendanud ja terve rida programme peavad eh, seetõttu rohkem rahalisi vahendeid saama ja mõned ettepanekud ei lähe mitte ainult kaugemale eelarveprojektist, aga ka MFF-i ülemmääradest ja me peame olema ettevaatlikud, et me üle, ei üle eelarvestaks kaasseadusandjatena eh, me peame mõtlema ka meie suutlikkusele ja vajadusele ja peame tuginema reaalsusele käesoleval aastal lünk meie seisukohtade vahel on suurem, kui ta on, oli varasematel aastatel. neli koma kaks miljardit eurot kohustustes ja kuus miljardit eurot maksete vallas on see erinevus. aga ma olen veendunud selles, et koos töötades suudame me sellest lüngast üle saada ja saavutame tasakaalus kokkuleppe kaks tuhat kakskümmend eelarve osas. suur tänu tähelepanu eest. suur tänu, härra minister. ja sooviksin kogu südamest tervitada siin parlamendis ka volinik Oettingeri ja annaksingi sõna nüüd komisjonile. lugupeetud äh, asepresident, äh, daamid ja härrad äh, parlamendisaadikud, nõukogu eesistuja daamid ja härrad. ma tahaksin mõlema raportööri proua Holmeieri ja proua Karja Sabali äh, nende põhjaliku töö eest tänada ja see kõrgekvaliteediline äh, raport, mis meie ees on ja ka kõik see, mis seal sisaldub äh, erinevate komisjonide tööst, see on väga hästi siin selles raportis kokku võetud. meie eesmärgid eh, on samad, majanduskasv, eh, selleks, et loodaks ka enam töökohti, selleks, et Euroopa Liit oleks konkurentsivõimelisem, et eh, me suudaksime paremini kliima soojenemise vastu võidelda, keskkonda parandada ning et paremini Äh, juhitaks äh, rändepoliitikat ja äh, kõige olulisem on siin see, et juba alustatud programme ka lõpule viidaks kaks koma kaheksa miljardit soovitakse eraldada selleks, et oleks Äh, tugevam, kuid äh, nõukogu soovib ühe koma viie miljardi võrra seda eelarvet äh, kärpida. ja kui me räägime suuremate, suurematest kulutustest või siis kärbetest, siis me peaksime vaatama igat programmi eraldi ja järgnevatel nädalatel me hakkame seda kõik ka tegema, vaadata, kuidas äh, paremini äh, tagada ka ühise turu toimimine, teenuste vaba liikumine. nii et me näeme, et olukord on praegu äh, võrreldes nelja aasta taguse ajaga kardinaalselt äh, muutunud. nii et peame ütlema, et Äh, novembris äh, kindlasti on need äh, asjad veelgi keerulisemad, eriti siis, kui Ühendkuningriik peaks ilma kokkuleppeta ilma lepinguta lahkuma. praegu selle tõenäosus ei ole just eriti kõrge, aga siiski me oleme selleks valmis ja kui ei ole tegemist korrapärase lahkumisega, ei leia aset liikmelisuse pikendamist, siis on sellel ka väga selge mõju ka eelarvele. ja seetõttu ma tervitan kõikide osapoolte kompromissivalmidust ja meie küll äh, teeme komisjoni poolt kõik selleks, et veel novembrikuu keskpaigaks kokkuleppele jõuda, selleks et näidata Euroopa Liidu läbirääkimisvõimekust millised on kõige suuremad tüliküsimused või problemaatilisemad punktid. siin on teatud programmid ja meetmed, mida parlament soovib suurendada, mille enam rõhku seada, palju enam, kui komisjon seda välja pakkus. kuid me peaksime siiski teatud ettevaatlikkust rakendama, kui me kasutame kõik oma mä-, oma vahendid täielikult ära, siis ei anna see meile järgnevateks aastateks piisavat paindlikkust ning äh, me ei suuda vastu seista ettenägematutele äh, ootamatutele sündmustele, näiteks selles, mis puudutab äh, rändepoliitikat või ka majandust. nii et täielik vahendite ära kasutamine sel aastal tähendab seda, et ei ole võimalik operatiivselt reageerida ähm, ettenägematutele sündmustele. ja see, kui me räägime näiteks Horisont kahe tuhande kahekümnest, Euroopa ühendamise rakendus eh, ning eh, COSME seal eh, nõukogu soovib kä-, vahendeid kärpida ja tahaksin arutada seda, kas need ei ole mitte just need kolm programmi, millega me saaksime Euroopa majandust kõige enam mõjutada ning tugevdada, kus me saame rääkida innovatsiooni edendamisest konkurentsis USA ja Hiinaga me peaksime just digitaalsel ajastul enam Euroopas ühiselt tegema, nii et seetõttu ma leian, et on täiesti vastunäidustatud siin äh, kärped äh, uurimis-, arendustegevus, äh, taristu, VKE-de valdkonnas, nii et kõik kärped siin minu meelest ei ole õigustatud. et me analüüsime neid seisukohti ja siis vaatame, vaatame, kas eh, suurendamised, mis on siin, mida siin on taodeldud, kas nad eh, on eh, õigustatud. üks tundlik küsimus võiks olla artikkel kuus lõige, artikkel viiskümmend lõige kaks, eelarve läbirääkimiste käigus komisjon tegi ettepaneku selleks, et vastu tulla äh, parlamendile, siin on teatud äh, äh, nihked sisse viidud näiteks uurimis- ja arendustegevuse osas, nõukogu see üllatas tollal, kuid tegelikult oleme sellest avalikult rääkinud juba maikuust alates ma tean, äh, milline on riikliku tasandi ja regionaaltasandi eelarve planeerimine, äh, need vahendid, mis lähevad üle-eelmisest aastast järgmise eelarveaastasse, ära kasutamata vahendid, äh, neid on võimalik mõistlikele algatustele kasutada tulevikus, nii et see on tõepoolest eelarvepoliitikas täiesti tunnustatud meetod ja selleks on olemas ka õiguslik alus, ja minu palve nõukogule oleks see, et me saaksime vaielda selle suuruse üle, kuid see vahend ise äh, peaks äh, jääma vaidlustamata. parlament äh, pakub välja noorte tööhõive programmi vahendite suurendamise need meetmed, mis noori peaksid tööturule tooma, need peaksid tõepoolest sujuvalt äh, kulgema ja see on olnud siiani edukas meede, kuid meile tundub, et praegu ei ole tegelikust nõudlusest lähtutud, et praegu need vahendid on liiga kõrged, arvestades liik-, olukorda liikmesriikides. kui me räägime nüüd rändest, Äh, siin on äh, komisjon lähtunud sellest, et saaks äh, iga liikmesriik selle küsimusega siis oma välispiiridel tegeleda. ja kui me neid vahendeid kärbitakse, siis meie läbirääkimisvõimekus väheneb, viimaste nädalate sündmused Türgis ja Süürias näitavad, et ka eelarvevahendid aitavad meil väga kiiresti sekkuda vajadusel. ja veel üks äh, küsimus äh, läbirääkimistel laual on äh, kokkulepe Türgiga. ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel selles, mida me arvame presidendi, Türgi presidendi retoorikast, Türgi poliitikast valitsuse ametlikust poliitikast, me peaksime siiski äh, rääkima mitte, mitte ainult rääkima projektidest, vaid me peaksime ka Euroopa väärtusi äh, soodustavaid projekte äh, rahastama. teatud vabaühenduste tegevust, kõik need algatused, mis aitavad õigusriigi põhimõtet tugevdada et need vastavad meie ühistele väärtustele ja see aitab äh, ka Türgi äh, inimesi ja loodan, et nendele sõnadele tuleb, äh, tulevad toeks ka konkreetsed projektid ja konkreetne rahastus järgnevatel aastatel. see kõik on Euroopa Liidu strateegilistes huvides. ja siin kui meil ei ole piisavalt reserve, siis ei saa me ka piisavalt kiiresti reageerida. ja tahaksin ähm, rääkida ka kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, kulukohustustest äh, ja kärbetest, mis siin on ette nähtud Ehm, mis puudutab näiteks põllumajanduspoliitikat, äh, turu arenguid äh, põllumajandusturul äh, ja ka seadusandlust, mis seda valdkonda puudutab. Need viimased arengud innovatsiooni vallas ja väga oluline on näiteks ka julgeolekuküsimus ja e EU-LISA tegevus, agentuuri tegevus. lugupeetud kolleegid, just praeguses olukor-, olukorras, kus äh, peatselt leiab tõenäoliselt aset Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust, kui ametisse asub uus komisjon, uus äh, parlamendi kom-, äh, koosseis on, on tegevusse asunud, me peame äh, Äh, siiski suutma edastada äh, novembri keskel kodanikele selge sõnumi, et kõik osapooled on kompromissivalmid ja paindlikud äh, ja komisjoni poolt tahaksingi seda teilt paluda ja pöörduda niimoodi ka nõukogu pool, poole. nii et suur tänu aitäh, nüüd äh, komisjonide nimel kõnelejad, esimesena on nimekirjas härra Kaaler äh, välisasjade komisjoni nimel, aga praegu ma teda siin saalis ei näe, kui ta just ei istu mujal. kui teda ka ei ole, siis ma annaksin äh, sõna Katlen Van Bremtile INTA komisjoni nimel komisjonide nimel kõnelejatel on kõneaega üks minut ja nüüd pean ma ka päris rangelt hakkama seda kõneaega jälgima. suur tänu, lugupeetud asepresident, kui me räägime rahvusvahelisest kaubandusest, siis äh, kaubanduskokkulepete rakendamine on võtmetähtsusega ja see puudutab eriti just säästva arengu äh, peatüki nendes kokkulepetes. ilma piisavate vahenditeta me äh, riskime sellega, et jäävad alles vaid tühjad sõnad ja seda me kindlasti ei tohiks teha, kui me räägime oma kohustustest, räägime laste äh, tööjõu kasutamise kõrvaldamine, kliimamuutuste vastane võitlus äh, so, sooline võrdsus ja nii edasi ja see kõik peaks äh, olema ka mõjuhinnangute objektiks ja seda regulaarselt äh, ka kodanikuühiskond on võtmetähtsusega äh, nendes ähm, peatükkides. ja meie viimane märkus, meie komisjoni viimane märkus sel hetkel, kus VTA on kriitika objektiks saanud, peaksime meie kõik teema, tegema selleks, et rahvusvahelise kaubanduse süsteemi siiski äh, tugevdada ning aidata kujundada rahvusvahelist kaubanduspoliitikat ja seetõttu on äh, kahetsusväärne, et äh, endale ette nähtud vahendid ei ole võetud ei nõuandekomisjoni raames ega ka muudes tegevustes, nii et see on väga kahetsusväärne. aitäh! nüüd aga eelarve kontrolli komisjoni nimel proua Gretule annan sõna, palun. suur tänu, volinik. proua asepresident, kahe tuhande kahekümne aasta eelarve on viimane praeguse mitmeaastase finantsraamistiku aasta ja põhieesmärgiks on muidugi käimasolevate programmide, projektide jätkumine ning uute planeerimine, need, mille äh, alustamine on ette nähtud või käivitamine on ette nähtud asjasse kaks tuhat kakskümmend üks, me oleme ette, me oleme välja pakkunud teatud muudatusettepanekuid, näiteks mis puudutab äh, operatiivkulusid, mis puudutab äh, Euroopa Liidu vahendite ärakasutamist äh,, kasutamisvõimekust, äh, erinevate fondide tegevust ning samuti äh, prokuratuuri kulusid. tahaksin kasutada võimalust ja proua asepresident, ehk on mul selleks ehk vaja veidi ka lisaaega, äh, tänamaks volinik Oettingeri koostöö eest mitmeaastase finantsraamistiku planeerimisel kaks aastateks kaks tuhat kakskümmend ja kaks tuhat kakskümmend üks kahjuks äh, on tea-, teatud projektid nagu Erasmus ja ka teised äh, praegu mõneks ajaks blokeeritud ja tahaksin pöörduda Soome eesistuja poole selleks, äh, et tehtaks jõupingutusi, et liigutaks kiiresti edasi selle eelarve kinnitamisega, millega sai algus tehtud juba maikuus kaks tuhat kakskümmend. aitäh! nüüd aga kolleeg Muresson, palun, majanduskomisjoni nimel aitäh, proua asepresident, volinik, minister, tere tulemast Euroopa Parlamenti. tegemist on mitmeaastase finantsraamistiku viimase aastaga ja väga oluline on see, et meie eelarves oleks piisavalt vahendeid selleks, et Euroopa Liit äh, saaks äh, äh, kõigile toetuste saatja, saajatele oma arvete äh, ära maksta. Ähm, inimesed käivad Euroopa valimistel, nad soovivad äh, majanduskasvu, töökohti, äh, julgeolekut, üliõpilased, põllumehed, kohalikud omavalitsused ootavad meiepoolset toetust, nii et nende häält peab selgelt kuulda võtma, mina räägin majandus- komisjoni nimel ja meie ootame kolme asja, esiteks piisavalt vahendeid investeeringuteks Euroopa Liidu majandusse, teiseks kapitaliturgude liidu lõpuleviimist ja kolmandaks rahaliidu eh, eh, lõpuleviimist ja ka see, et jätkuks EFSI Junckeri eh, investeeringute plaani, ma ei saa aru, miks nõukogu pakub seda rahend-, rahastust üheksakümne miljoni võrra kärpida, see on ju ometigi olnud niivõrd edukas programm ja loodan, et Euroopa Parlament ei hääleta sellise eelarve poolt, kus on EFSI ehk Junckeri plaani kärbitud. aitäh, järgmisena tööhõive komisjoni nimel annaksin sõna kolleeg Turiš Nikolosonovale Yes, thank you very much. suur tänu. võtan slovaki keeles sõna eh, oma raportis järgmise aasta eelarve kohta tööhõive komisjonis olen toonud välja kaks põhimõtet. me peame tõesti struktuurifondide ja projektide osas hakkama mõõtma tulemusi ning teiseks prioriteediks on keskendumine eh, lisandväärtusele kui on probleeme tööhõivega liikmesriigis, eriti noorte tööhõivega, siis ei tohi ainult luua uusi vahendeid ja uut raha nendesse suunama, vaid meil on vaja lahendada eh, töötuse põhjused noorte puhul. meil oleks samuti vaja kasutada palju enam andmeid, sellepärast et kui me näeme, et eh, projektides äh, osalevad inimesed eh, selleks, et ümber kvalifitseeruda, aga lõpuks ei leia nad siiski tööd ja peavad eh, pöörduma uuesti tagasi oma koduküladesse, siis ei puuduta see mitte ainult romasid, vaid meil on vaja leida lahendusi ka selleks, et tagada sotsiaalne kaasatus. me ei saa neid kogukondi, neid marginaliseeritud kogukondi nagu roomasid jätta oma õnnenajale ja minu arvates me ei saa endale seda tänapäeval lubada, aitäh! suur tänu ja järgmisena keskkonnakomisjoni nimel härra Kanfään, palun lugupeetud minister, lugupeetud volinik, Euroopa Liit on äh, plaaninud kujutada kakskümmend protsenti eelarvest äh, kliimale juba aastaid, aga samas ei ole selle kunagi jõutud ning see äh, ettepanek siin ei ole samuti erand, meil on vaja mitmeid miljardeid selle eesmärgini jõudmiseks, me ütleme igal pool, et on kliima kiireloomuline küsimus ja noored on tulnud tänavatele, aga meie ettepanek on madalam kui aastaid tagasi ja sellepärast Euroopa Parlamendi seisukoht on nõuda kaks miljardit enamat kliimameetmetele selles eh, eelarves, selleks et võimalikult palju jõuda lähedale meie lubadustele. kaks miljardit eurot viiesajale eh, miljonile eurooplasele, see on neli eurot inimese kohta, kui me vaatame noorte liikumisi tänaval, kes on tõesti meeleheitel komisjon ja nõukogu ei kuula seda ning ka Euroopa ei kuula, parlament ei kuula seda, meil on vaja leida need kaks miljardit kliimameetmeteks, et äh, arvesse võtta kõiki neid nüansse, mis meid mõjutavad praegu, aitäh! suur tänu ja äh, ITRE komisjoni nimel saab nüüd järgmisena sõna äh, proua Valen. suur tänu ITRE komisjoni esimehena sooviksin avaldada oma toetust kompromissettepanekule, kus on ära toodud mitmed äh, meie komisjoni prioriteedid. see on viimane mitmeaastase finantsraami, finantsraamistiku äh, eelarve, me peame mitmekordistama äh, oma vahendeid teadus, innovatsiooni ja VKE-de valdkonnas ja pingutama ka tuleviku nimel. sooviksin tänada volinik Ottingeri meie toetamise eest, sest on selge, kui me soovime tulevikus olla edukad, siis teadusprogrammid vajavad rahastamist ning praegusel hetkel Horisont kaks tuhat kakskümmend ja COSME on suure surve all, meil on paindlikkus raha suuda, kasutamata jäänud raha ümber suunata, me peame öö, Eh, sellega tegelema ning Euroopa ühendamise rahastu on samuti vajalik programm ja see on sama hea kui ka investeeringute kava, see on loonud lisandväärtust eh, eraettevõtete eh, arvelt ja meil on vaja tagada piisav rahastus ka järgmiseks aastaks selle programmi osas, aitäh! järgmine on IMCO komisjonist kolleeg Haan als jah, raportöörina mul on hea meel selle üle, et eh, eelarvekomisjon võttis vastu siseturukomisjoni soovitused, eh, sest eh, siseturg on ju Euroopa Liidu tuumik ja me kõik saame kasu sellest tarbijatena, kui me saame tugineda ühistele standarditele. ja just VKE-d on need, kes on siseturust teinud eduloo ja on selle elu eliksiiriks nii-öelda. nii et kujundagem siis välja oma siseturg ja kaotagem äh, rahvusliku protsessionismi tõkked ühest turuteelt. kaotagem bürokraatlikud barjäärid ja need ju kammitsevad kaupade, kapitali, teenuste ja tööjõu vaba liikumist. üks on selge, investeeringud siseturgu on investeeringud Euroopa Liidu tulevikku, tänan. suur tänu. nüüd kolleeg Freund, transpordi ja turismikomisjoni esindaja. ma tänan, proua juhataja jah, mõned on selle unustanud, aga me ju kirjutasime alla Pariisi kliimaleppele, CO2 heitmed samas transpordisektoris üha kasvavad, aga et sellele piir panna, siis vähemasti peab see kajastuma eelarves kaks tuhat kakskümmend, et kuidas alternatiivid leida mootorikütusele, diislikütusele ja bensiinile selline väike eelarve ühelt poolt ja teiselt poolt siis imestame, et tulemusi ei saavuta. jah, kui me ei taha, et meie transport kokku variseks, siis on meil vaja kannapööre teha ka transpordisektoris ja praegu on vaja investeerida ja muuta seadusi. meil on vaja kindlaid ja turvalisi jalgrattateed, lähitransport, samuti ööronge, samuti elektriautode laadimispunkte. paraku kõike seda on väga vähe meie eelarve ettepanekus, just transpordisektor on kannatanud. suur tänu. nüüd põllumajanduskomisjoni nimel saab sõna kolleeg De Castro. presidente, komissario. lugupeetud esimees, volinik, daamid ja härrad järgmine eelarve on ambitsioonikas ning eesmärgiks on olla sild tuleviku Euroopa Liidu suunas, kus on ähm, tagatud reaktsioonid Euroopa kodanike vajadustele. Euroopa parlam-, parlament tahab kvalitatiivset hüpet, äh, et seda saavutada, meil on vaja head lähtepunkti tulevase põlvkonna prioriteetidele ja programmidele. volinik, me ei tohi unustada, et ÜPP-l on väga tähtis roll Euroopa integratsiooniprojektis. meil ei ole kärped aktsepteeritavad ÜPP-s, me tahame, et Euroopa Liit oleks õlg õla kõrval põllumajandusettevõtete ja talumajapidamistega, sellepärast et nemad on kaubandussõdade ohvrid nagu raportöör ka meelde tuletas, siis me tahame pühendumust selleks, et lepitusmenetluses saaksime me tugevdada kõiki meetmeid, mis puudutavad meie toodete edendamist välismaal selleks, et eh, tariifi, tariifide kulu USA poolt eh, leevendada, aitäh! suur tänu eh, ja nüüd kalanduskomisjoni nimel proua Montero de Aguiar. suur tänu, proua esimees, lugupeetud volinik me teame, et kaks tuhat kakskümmend aasta eelarves ei ole ära toodud vajalikud meetmed kalandussektoriks. meil on vaja kestlikku lähenemist, me peame tagama selle, et meil on ühine kalanduspoliitika, mis tõesti aitab meil eesmärke saavutada. selleks on vaja vajalikku eelarvet, et seda rakendada. me leiame, et meil on vaja tasakaalu keskkonna prioriteetide ja kalandussektori elujõulisuse osas me peame tagama ranniku äh, kogukondade ellujäämise ning äh, me saame selle nimel äh, tegutseda ainult, kui meil on konkreetsed eesmärgid. Euroopa Liidu vahendeid on vaja suurendada selleks, et neid eesmärke täita, et tagada, et me saame parandada äh, näiteks kalavarude analüüse ja saaksime jätkata keskkonnamõju analüüsidega ning hinnata ka mõju meie kogukondadele, selleks peame me tagama, et meil on kestlik kalanduspoliitika. ning meil on vaja vajalikku e-, e-, eelarvet kaks tuhat kakskümmend aastaks ja mis puudutab vesiviljelust, siis selles osas me leiame, et tõelised jõupingutused äh, on vajalikud selleks, et vähendada sõltuvust sellest sektorist, aitäh! suur tänu! kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel proua Kammervert, palun. suur tänu, proua juhataja. selle nädala lõpul tuleb nõukogu kokku kokku Luksemburgis, et vastu võtta järeldused heaolumajanduse küsimuses. sellest projektist, tekstiprojektist järeldub, et jälle inimesed pannakse öö, äh, tähelepanu keskmesse, nende heaolu tähelepanu keskmesse. ja tähtis on ära kasutada inimeste potentsiaal. aga selleks tuleb tagada juurdepääs avalikele teenustele kõigil, samuti üld haridusele ja kutseharidusele, elukestvale õppele. jah, kui nüüd nõukogu võtab vastu neljapäeval need järeldused, siis tuleb ka näidata, kuivõrd tõsiselt neid võetakse, tõesti inimesed on keskmesse paigutatud, palun olge sidusad ja äh, võtke tagasi need kärped eelarvest, ähm, siis te olete teinud just valdkondades, mis tagavad heaolu inimestele. tagage investeeringud ühtekuuluvusse, järgige parlamendi seisukohta, et rohkem Erasmusele, loovale Euroopale ja programmile Kodanike Euroopa raha eraldada. suur tänu ja Äh, libekomisjoni nimel saab sõna proua Del Bosco Arfield. suur tänu, libekomisjonis on olnud väga tõhus töö ning konsensuslik erinevate fraktsioonide osas ning variraportöörid kõik tegid jõupingutusi selleks, et meil oleks tasakaalustatud lähenemine, aitäh, et meie arvamust arvesse võtsite me tahame lähtuda meie komisjonist, mis toimub hääletusest ja ka eelarvekomisjoni hääletusest, mis puudutab päästetöid avamerel meil on vaja päästa inimesi, kes, kelle elu on ohus, me ei tohi süüdistada vabaühendusi, kes on üle võtnud selle rolli, mida peaks täitma Euroopa Liidu liikmesriigid ning selline eelarverida on esimest korda Euroopa Liidu äh, eelarves vastuvõetav. me peame pingutama selleks, et inimesed äh, ei sureks Vahemerel, me oleme pikalt rääkinud sellest äh, alates maikuistest valimistest, meil on vaja tööd jätkata aga küsimus ei ole mitte ainult rahanduses ja logistikas, see ei tohiks mõjutada ainult ähm, neid riike, kuhu migrandid saabuvad, vaid äh, koormat on vaja jagada teiste liikmesriikidega, aitäh! suur tänu! Äh, põhiseaduskomisjoni nimel äh, härra Tajani, palun! suur tänu, volinik Ottinger! aitäh tehtud töö eest! ning äh, koostöö eest äh, viimasel kümnel aastal meiega. meil on hea meel selle üle, et komisjon on suurendanud äh, kommunikatsiooni koolukohustusi järgmises aastas, aga me ei ole rahul sellega, et nõukogu tahab kärpeid. nõukogu lohistab jalgu jällegi ja ei lase meil täista seda lõhet meie ja kodanike vahel, institutsioonide kodanike vahel. meil on vaja rahastada ka läbipaistvusregistrit selleks, et meil oleks rohkem institutsioonide vahelist koostööd. loomulikult on vaja rahastada ka neid programme mille kaudu kodanikud saavad tutvuda institutsioonide töödega. meil on vaja sisulist rahastust ka Euroopa Liidu tuleviku osas, mitte ainult äh, Euroopa Komisjon ei peaks sellega tegelema, vaid see peaks puudutama kõiki institutsioone. kui me tahame Euroopa Liidule anda maailmas poliitilist rolli, peab sellest konverentsist saama tõeline edulugu, aitäh! suur tänu ja naiste õiguste ja soolise võrdõigusliku komisjoni nimel proua Fitzgerald. suur tänu, sooviksin tänada raportööre tehtud töö eest, see on olnud väga intensiivne ja huvitav, me oleme kuulnud väga põhjalikke analüüse voliniku ja ministri poolt, mis on olulised sooline võrguslik äh, ja see viimane, viimasena sõna saav komisjon on justkui stereotüüp, vaid me peame pigem mõtlema sellele, kuidas sooline võrdõiguslik võiks rakenduda kõikides komisjonides ja kuidas seda peaks äh, kajastama äh, igast vaatenurgast, see on väga tähtis. see on praeguse MFF-i viimane finantsaasta ja me oleme valmis üle minema kaasavale Euroopale ning ka kaks tuhat kolmkümmend aasta kestliku arengu eesmärkidega toime tuleme. raportöörina FEM komisjonist äh, sooviksin ma näha pilootkatseprojekti soolise võrdõigusliku osas, mis saaks heakskiidu. see on väga oluline, et me vaataksime neid finantsinstrumente läbi äh, soolise äh, perspektiivi ja vaadata, kuidas see mõjutab asjaolusid muudatusettepanekud said toetuse kogu meie komisjonis, äh, mille me esitasime ja need käsitlevad olulisi aspekte nagu sooline vägivald ja puudutavad ka naisi ja IT-d. me teame, et siin on väga suur sooline lõhe ja me peame sellega tõsiselt tegelema, seega paluksin, vaataksime veel kord neid muudatusettepanekuid ja võtaksime neid arvesse, sest need on märgilised selles osas, kui tõsiselt soolist võrdõiguslikkust võetakse ja mul on alati muljet avaldan, kuidas Euroopa institutsioonid soolise võrdõiguslikkusega tegelevad, aga me peame sellel teel jätkama, aitäh! nüüd läheme fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, nüüd Rahvapartei nimel kolleeg Fernandes, palun. siin on mõned küsimused, mida ma tahaksin esitada nõukogule. üks koma viis miljardit eurot kärbitakse Äh, võrreldes komisjoni ettepanekuga soovitakse kärpida, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend. minu esimene küsimus oleks äh, see, et kas te leiate, et Horisont kaks tuhat kakskümmend, et see teadusuuringute programm ei ole oluline. kas te leiate, et äh, sellel ei ole piisavalt vahendite kasutamise võimekust, kas te leiate, et komisjoni arvudega on mingisuguseid raskusi vahendite kasutamisel selle programmi puhul. kas tõepoolest Euroopa ühendamise rahastu või siis eh, erinevad fondid, eh, kas need ei ole vajalikud, kas tõepoolest tohib eh, sellist programmi nagu Junckeri kava kärpida? ja veel üks küsimus nõukogule kakssada kaheksakümmend miljonit eurot, äh, mida lõpuks, lõpuni ära ei kasutatud, äh, need jäeti kõrvale, äh, neid võiks ju nüüd kasutada just uurimis- ja arendustegevuse jaoks vastavatele artiklitele tuginedes. minu küsimus on nõukogule, miks te ei taha neid vahendeid kasutada, miks te ei taha seda võimalust kasutada, et need kasutamata vahendid et neid oleks võimalik äh, uurimis- ja arendusprogrammide jaoks sel aastal tegeleda. Euroopa Liidu äh, eelarve pakub suurt lisaväärtust, see on väga oluline eelarve, kõik Euroopa Liidu kodanikud äh, peavad saama sellest kasu üheksakümmend kolm protsenti Euroopa Liidu eelarvest läheb ju investeeringuteks nii et see on täiesti põhimõttelise tähtsusega investeering kõikidesse liikmesriikidesse, kõik liikmesriigid saavad sellest kasu ja ma loodan, et nõukogu siiski jõuab ühele meelele, kuid praeguse positsiooniga on küll väga suuri raskusi, et parlament saaks komisjoni saaks nõukogu seisukohaga nõustuda ja minu küsimus on, miks te tahate äh, selliseid kärpeid, kas te tõepoolest näete ette mingit suurt katastroofi järgmise nurga taga, kas äh, midagi väga suuremahulist, suuremastaapset on tulekul, millest meie midagi ei tea, nii et need küsimused ma viskasin õhku, tahaksin kuulda ka vastuseid, meie vähemalt äh, oleme alati suhtunud heauskselt sellistesse läbirääkimistesse. nüüd aga sotsiaaldemokraatide nimel annaksin äh, sõna härra Larutuule. lugupeetud sõbrad, me räägime siin suurtest ambitsioonidest, räägime suurest eelarvest, kui me ütleme, et me oleme otsustanud minna kuu peale, siis see tõepoolest peaks olema ustu-, otsustatud. me, kui me räägime näiteks NASA-st, siis äh, eraldatakse vastavad vahendid ja jõutakse ka Kuu peale, aga praegu me ei räägi isegi Kuu peale minekust, vaid me räägime enda planeedi päästmisest ja see peaks olema ka, äh, peegelduma ka nendes vahendites, me räägime ähm, Roosevelti New Dealist, äh, sellega loodi tuhandeid töökohti ja selleks, et seda saavutada, kolmekordistati eelarvelisi vahendeid Roosevelt äh, ise oli juba eakas, kui ta föderaaleelarvet selles äh, valdkonnas äh, kasutas neid vahendeid mitmekordselt selleks, et vältida katastroofi. kas Roosevelt ja Kennedy omal ajal olid hullud, kas nad hävitasid oma riigi? ei, me kõik teame, et tegemist oli visiooniga juhtidega aga mida ootame meie? sellise eelarve ettenägemine ei ole sugugi ju võimatu, meil on vaja palju ambitsioonikamat äh, eelarvet, ilma et me sooviksime mingisugust lisapanust liikmesriikidest. kakskümmend, nelikümmend viis protsenti oli ennem see kulutuste maht, äh, Jacques Delors äh, ütles, et iga kodanik peaks tunda saama selle, nende vahendite kasutamise mõju Eh, kui me seda ei tee, ei püüa kliimat eh, päästa, siis ei ole meil eh, mõtet ka rääkida nendest suurtest visioonidest. nii et see kompromiss, mis on välja pakutud raportööride poolt, tahaksin siin tänada raportööre Monikat ja, ja teisi selle eest, et on nii konstruktiivselt sellele teemale äh, lähenetud ja loodan, et see on viimane kord, viimane aasta, kui meil on tegemist niivõrd nõrga eelarvega ja ma loodan, et järgnevatel aastatel me saame edasi minna juba palju ambitsioonikamalt, et inimväärikust kaitsta ja meie planeet päästa. suur tänu teile ja Renew fraktsiooni nimel äh, kaheks minutiks saab sõna kolleeg Armo. din spatele bugetului două mii douăzeci voi vorbi despre politică pe care orice buget. suur tänu. meil on ees on eelarve, mis peaks kajastama meie poliitikat peame tõdema, et jah, siin on neid, kes saavad, kes peavad äh, rohkem maksma, aga on ka neid, kes äh, peavad rohkem kasu saama. peame keskenduma majanduslikule reaalsusele ja peame keskenduma Äh, sellisele lähenemisviisile Euroopa eelarvet luua siseäranise. me tahame ühtekuuluvuses keskkonda austavat jõukat Euroopat ja tõesti, e, idariigid on saanud äh, äh, vähem äh, ja ühtne turg toob meile kõigile kasu ühtse turu võimalused on tähtsamad kui eelarveread, siin ei tohiks keskenduda ainult nendele, kes on netopanustajad ja, ja netokasusaajad, vaid tuleks pilti näha laiemalt. Ühendkuningriigi ja eelarve suhe on eriline ja ähm, võtame selle näitena mõelgem, millised äh, ka,, millist kasu toob meile ühtne turg, äh, erainvesteeringud ja on äh, üsna kahju, kui me vaatame seda kitsa kitsalt silmaklappidega, saatkem selgem sõnum oma kodanikele, me tahame tõesti ambitsioonikat eelarvet, aga me mõtleme sellele, mida me tahame saavutada, me tahame keskkonnasõbralikku lähenemist ning äh, tahaksime toetada Euroopa prokuratuuri ja nii edasi. Äh, meie ühised ambitsioonid on tähtsad, kodanikud Äh, soovivad selgeid eesmärke ning me ei saa äh, tugevat äh, Euroopat, kui me niiviisi tülitseme eelarve üle. nüüd Roheliste fraktsioonis kolleeg Andresen, palun poolteist minutit. proua president, Euroopa Parlament, meie siin Euroopa Parlamendis oleme valmis investeerima tulevikku. meie oleme valmis Euroopa Liidule andma tulevikku, ka selle eelarvega konkreetselt. näiteks eh, noortele eh, nagu kahekümne kuue aastasele Vassilikile, kes pärast seda, kui ta Ateenas eh, ülikoolis käis, oli tal oht jääda töötuks, kuid ta osales erinevates Euroopa Liidu programmides ja seega oli tal siiski võimalik leida töö. meil on väga hea meel, et me jõudsime kompromissile teiste fraktsioonidega selleks, et me saime viissada miljonit juurde noorte tööpuuduse vastaseks võitluseks ja ka noorte erinevateks vahetusprogrammideks. see on väga tähtis. meil rohelistel on ka hea meel, et õnnestus kaks koma üks miljardit eurot ka kliima ja keskkonnaküsimustesse investeerida. ka seda raha on vägagi vaja ja sellest on ka palju kasu. näiteks kui võideldakse puhta õhu eest, sest näiteks ainult Bulgaarias üle kahe miljoni inimese elavad äh, saastatud õhu all. lastel on probleeme hingamisega, just sellepärast on väga tähtis, et me midagi ette võtaksime ja et meil oleks eelarve, mis vastab ka meie aja vajadustele ning sama mm, vastutustundlikud peaksime me olema ka merepäästeoperatsioonides. me hääletasime komisjonis merepäästeprogrammi poolt ja me loodame, et homme läheb see ka täiskogult läbi parlament on valmis ja nüüd nõukogu peab lõpetama selle ähm, lõputu blokeerimise ja ilusate sõnade tegemise. Te peaksite olema valmis meiega koos investeerima, sest ainult kliimakaitsest rääkida ja ainult rääkida sellest, et midagi noorte tööpuuduse vastu tehakse, sellest ei ole kasu. Te peate meiega ühes paadis olema, meiega üheskoos võitlema aitäh ja nüüd ID fraktsioonist saab sõna proua Laport, palun. lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, eelarve kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on sada viiskümmend kolm koma kuus miljardit ja see on kolm koma viis protsenti rohkem ka võrreldes kahe tuhande üheksateistkümne aastal, aga samasugune ei ole olnud majanduse tõus. miks? me ei lähtu samamoodi nagu liikmesriigid oma eelarvest, kui me vaatame näiteks meie äh, brutomajanduse äh, kogusissetulekut ja me ei saa lõputult Euroopa eelarvet suurendada, Euroopa saadikud peavad eelarve inflatsiooni vastu võidelda, võitlema ja äh, see, kuidas vahendeid on kritiseeritud, vahendeid on kasutatud, on äärmiselt kritiseeritav. Äh, me näeme, kuhu need miljardid on läinud e. liitumiseelne abi näiteks, Euroopa välisteenistus milline on nüüd selle diplomaatiline legitiimsus, võib küsida, ja millised on nende kommunikatsioonikulud? ja siis Dublin neli reform, mis annab võimaluse kõikidele ise valida oma varjupaigariik ning nõukogu on teinud ettepaneku nelisada miljardit eurot reservi äh, ja me oleme sellele vastu. tuletan kolleegidele meelde, et nõukogu peab käestama liikmesriikide huve ning andma, neile tuleb anda nende volitused tagasi, aitäh! aitäh, järgmisena ECR fraktsioonis kolleeg Žonska, palun poolteist minutit. aitäh, president, kallid ministrid eelarve esitletud kujul on mõeldud selleks, et luua töökohti ja toetada erasektori investeeringuid. kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve peaks ka ühtekuuluvust toetama ja Euroopa Liidu konkurentsivõimet. meie kõige suuremaks probleemiks on praegusel hetkel migratsioon ja julgeolek ning selle eelarvega eeldatakse ka parandada meie rändepoliitikat ja rändetegevust. me soovime ka öö, paremini kontrollida oma piire ja võidelda rände põhjuste vastu. me tegeleme ka väljaspool Euroopa Liitu selle tegevusega, tegemisega on hea eelarvega, mida millega on võimalik toetada praeguste eesmärkide saavutamist. ja me peaksime nüüd mõtlema juba mitmeaastase finantsraamistiku peale, seega see eelarve on meie toetuse ära teeninud ja ja meie toetame siin Euroopa ühendamise taristut Äh, samamoodi ka Frontexit ja Europoli ja ka rohkem vahendeid Erasmuse programmile ning see kõik tegelikult näitab, et me toetame seda eelarvet ja kõiki vahendeid, mida on jagatud äh, komisjoni ettepaneku järgi. ja me soovime, et see eelarve võetakse vastu õigeaegselt selleks, et vältida probleeme, mis meil olid eelnevatel aastatel kui pidime eh, siin viivitustega hakkama saama. suur tänu ja nüüd QNGL fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Papadimulis, palun, kaks minutit. aitäh, äh, lugupeetud härra Oettinger. möödunud korral oli meil arutelu kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve kor-, teemal ja viiskümmend kolm parlamendisaadikut võttis täiskogul sõna ning mitte ükski nendest ei toetanud nõukogu ettepanekut, milles nähakse ette kärped väga olulistel eelarveridadel, e, olulistel ridadel nii parlamendi kui ka komisjoni jaoks. me ei saa leppida selliste eelarvekärbetega me ei saa äh, lubada kärbeid regionaalpoliitikas, sotsiaalses ühtekuuluvuses, noortele töökohtade loomisel, tehnoloogilises innovatsioonis, Horisont kahe tuhande kahekümnes ja kliimakriisiga toimetulekuks. eile leidsid aset sündmused äh,, mis panid Brexiti-meelsed ja paremäärmuslased aplodeerima me otsustasime hääletada kärbete poolt. see ei ole üleüldse Euroopa Liidule vastuvõetav, see hakkab Euroopa Liitu õõnestama, see suurendab tõrjutust,